Ehm, hea, see, selles osas kokkulepet kunagi ei saavutata ja ainus mõistlik poliitiline reaktsioon sellele oleks selle ettepaneku tagasivõtmine, mida me kavatseme ka teha. ja suur tänu! ja selle arutelu lõpetamiseks ütleme, et on esitatud neli resolutsiooni ettepanekut, nüüd on arutelu selle suulise küsimuse üle lõppenud ja hääletus leiab aset täna kell kaksteist järgmine teema meie päevakorras on suuliselt vastatav küsimus komisjonile Euroopa Liidu ja Mercosuri kaubandussuhete hetkeseisu kohta. ja kõigepealt annan küsimuse härra Moreirale, kes saab sõna viieks minutiks. suur tänu äh, jällegi, äh, lugupeetud äh, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid Inta komisjon äh, otsustas selle küsimuse vastu võtta ja selle küsimuse esitada. nüüd äh, tahaksime me komisjoni vastuseid. mina äh, esindan äh, meie Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni küsimuse esitajad ähm, ähm, Euroopa Liidu Mercosuri tippkohtumisel pärast mitmeaastast vahet alustati jällegi ametlikke läbirääkimisi eesmärgiga jõuda kõikehõlmava kaubanduslepinguni ja seni on toimunud üheksa läbirääkimisvooru ja siiani on voorudes keskendutud lepingu normatiivosale. veel pole määratud kuupäeva turulepääsu pakkumiste vahendamiseks ja seetõttu ei saa meil olla tõelisi läbirääkimisi. kas komisjon võiks äh, nüüd natukene täpsemalt rääkida, millises seisus on läbirääkimised äh, Euroopa Liidu Mercosuri vaheliste kaubanduse äh, läbirääkimiste ja kaubanduslepingu osas? kas tões-, nüüd on alustamisest möödas juba kaks aastat, mis on suurimad takked? tõkked läbirääkimiste teel, kas komisjon võiks välja tuua peamised raskused, rääkida, millised on peamised eesmärgid ja millised on ootused järgmisele Euroopa Liidu Mercosuri ministrite kohtumisele, mis toimub seitsmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist Tšiilis, Santiagos selline on siis meie küsimus, kuid täiendavalt tahaksin veel öelda, et Euroopa Liit on Mercosuri riikide peamine kaubanduspartner, kakskümmend protsenti Mercosuri kaubavahetusest toimub Euroopa Liiduga. me oleme suurim invest-, investor selles piirkonnas ja otse, välisotseinvesteeringud Euroopa Liidust Mercosuri on suuremad kui kakssada miljardit. meie jaoks on Mercosuri riigid kolmandaks kaubanduspartneriks ja nende keskkonnaalased eeskirjad ja seadused on stabiilsed kaubandus ja nelikümmend viis miljardit Äh, nende toodangust, miljardit väärtuses nende toodangut tuleb meile. nii et äh, igal juhul äh, on tegemist äh, väga tähtsate kaubandusläbirääkimistega ja mõlema osapoole jaoks tähendaks kaubandusleping, leping suurt kasvupotentsiaali. aga ma arvan, et me alustasime oma tööd kuidagi halva tähe all alustasime tööd äh, kümme aastat tagasi, aga paistab, et see töö on jäänud äh, toppama, me ei tea, kuidas saavutada edu ähm, ja kahe tuhande kümnendal aastal alustati läbirääkimisi uuesti ja nüüd on jällegi tekkinud raskused. mis siis toimub, mis toimub mõlema osapoole poolel? Mercosuri poolelt on äh, näha olnud äh, pisut äh, liikumist viimasel ajal, kuid tundub, et olukord on muutunud veelgi keerulisemaks selle liikumise tõttu, sellepärast et liigutakse pigem protektsionistlike meetmete suunas, mis on otse vastupidine meie soovidele. ja jällegi paistab, et jällegi oleme me vale jalaga voodist välja astunud ja Mercosur majanduslikult äh, pöördub endasse, äh, vastupidiselt avamisele ennast rahvusvahelisele kaubandusele, äh, mis oleks soovitav Mehhiko, Ladina-Ameerika, Kolumbia, Tšiili on püüdnud avada oma turge Euroopa Liidule, neil on ähm, kahepoolsed ähm, kaubanduslepped Euroopa Liiduga ka Brasi-, Brasiilia, Argentiina ja mitmed teised Mercosuri riigid äh, endiselt äh, on endasse tõmbunud ning pole valmis äh, oma uksi maailmale avama. milline on siis praegune seis, läbirääkimised paistavad olevat jõudnud tupikusse ja paistab, et olukord muutub aina hullemaks. ja sellepärast olemegi otsustanud esitada teile küsimuse, ega mul endal ei ole isegi mingisugust võimalikku varjatud vastust, äh, mida ma ise sellele küsimusele oskaksin esitada. Äh, ma, me tõesti tunneme siirast huvi, me, kuidas äh, seda olukorda lahendada ja mis see seis on äh,, kas Euroopa Liit saab üldse midagi ära teha selleks, et omalt poolt pisut sellesse protsessi hoogu tõugata ja mõjutada meie partnereid äh, tõesti äh, avatumalt suhtuma äh, läbirääkimiste protsessi vastasel korral me lihtsalt elame illusioonide maailmas, loodame, et asjad muutuvad, ilma et selleks oleks mingit alust ja me eraldame ressursse sellesse protsessi, ilma et äh, oleks võimalik midagi saavutada. mida saame teha, härra volinik, kas lootust on või mitte, see on tähtis arutelu Euroopa Liidu jaoks ja ka Mercosuri riikide jaoks. suur tänu! ja nüüd anname sõna volinik Tehuhtile lugupeetud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, oleks äh, õige on öelda, et Euroopa Liidu Mercosuri äh, assotsiatsioonilepingu läbirääkimistel pole saavutatud äh, selliseid tulemusi, nagu komisjon oleks tahtnud, tehtud on äh, tööd ja tehtud on tööd hästi, pärast seda, kui kahe tuhande kümnendal aastal äh, läbirääkimisi alustati ja seda muuhulgas Mercosuri enda nõudmisel. praegusel hetkel on läbirääkimistel keskendutud lepingu normatiivosale, ehk siis aluspõhimõtetele, mis peaksid olema vastastikuste kohustuste alusteks seoses turgude avamisega vastastikuse põhimõttelt täht-, põhimõttest lähtuvalt. me oleme saavutanud edu mõningat tähtsates peatükkides päritolueeskirjade osas, teenuste, investeeringute küsimustes, aga läbirääkimistega ei ole hakatud, läbirääkimistel ei ole hakatud tegema turule juurdepääsu lubamise küsimustega põllumajandus- ja tööstusteenuste ja toodete ja avalike hangete turu osas. seal on veel mitmeid äh, takistusi, mis vajavad kõrveldamist. on selge, et äh, praegu oleme saavutanud äh, oma protsessis, mis saavutada andis, nagu tõdesid mõlemad osapooled viimastel läbirääkimiste voorul, Ameerika paistab, et praegu peaksime turu juurdepääsu äh, vahendeid äh, kaaluma, Mercosur ei ole aga suutnud äh, kokku leppida, kuidas turu juurdepääsu pakkumisi teha ja seetõttu järgmisel nädalal kohtun ma Mercosuri partneritega Santiago's Tšiilis kahekümne kuuendal jaanuaril kaks tuhat kolmteist toimub tippkohtumine ja Mercosuri sisesuhted on üsnagi keerulised, mis mõjutavad ka Mercosuri Euroopa Liidu äh, läbirääkimisi. kõigepealt äh, jääb see küsimus, äh, kes äh, kuulub Mercosuri, kes ei kuulu. Paraguay on praegu välja jäetud, Venezuela aeglane liitumine ning Boliiviaga laienemine võivad muuta meie töö keerulisemaks ja seda veelgi viivitada kui poliitilist tahet aga on, siis leitakse lahendused. siis osa Mercosurist on võtnud protektsionistlikke meetmeid viimasel ajal, mis äh, seab kahtluse alla poliitilise tahte turgu avada. kasutan ministrite kohtumisel võimalust olukorda hinnata äh, ja äh, vaadata, kas Mercosuri partnerid on valmis kokku leppima nendes tingimustes, mis on vajalikud läbirääkimiste jätkamiseks austatud juhataja, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, raskustest hoolimata on Euroopa Liit valmis pidama läbirääkimisi tasakaalustatud kõikehõlmava kaubandusleppe sõlmimiseks. selline kokkulepe oleks kasulik mõlemale osapoolele ja kriisi ajal me peame tagama selle, et kasutame ära kõik võimalused majanduskasvu tagamiseks Euroopa Liidu kodanikele ja ettevõtetele. ja äh, kohe, kui on arenguid, viime teid nendega kurssi ministrite kohtumiseks ettevalmistatud, oleme äh, rääkinud äh, nendest küsimustest kolleegidega ja Mercosuri riikidel on äh, raskusi omapoolsete ettepanekute tegemisega, tõenäoliselt ettepanekuid ei esitata üleöö, kuid samas meie partnerid ei taha, et läbirääkimised lõppeksid, sellepärast et või pooleli jääksid, sellepärast et nad näevad, millised oleksid selle poliitilised tagajärjed, nad peavad lõpuks oma otsuse langetama, kas nad osalevad vabakaubandusläbirääkimistes, mis ei ole nende jaoks kerge ega ka meie jaoks kerge, või otsustavad nad protektsionistlike eeskirjade kasuks, mõlemat korraga ei saa. järgnevatel kuudel, nädalatel peab Euroopa Liit otsustama, mida edasi teha, kas me avaldame survet, kas me võtame meetmeid enne, kui WTO võtab äh, ja, ja mida me teeme? on selge, et mitmete meetmete puhul, mida äh, Mercosuri mitmed liikmesriigid, iseäranis Argentiina, kuid mitte ainult, on võtnud, äh, peame ka meie oma reaktsiooni asuma kaaluma varem või hiljem. ja ma arvan, et otsustav hetk saabub õige pea, teiselt poolt leiaksin ma jällegi, et me peame mõistma, Äh, et äh, ministrite kohtumine on üks võimalus äh, läbirääkimiste soodustamiseks ja annan teile äh, infot kohe, kui võimalik, selle kohta, mis toimus. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Salafranca Rahvapartei fraktsiooni jaoks. suur tänu, juhataja, volinik. tänane arutelu on väga õigeaegne, nagu volinik ütles, sest see toimub Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika, Kariibi riikide ühenduse tippkohtumise eelõhtul. kui me vaatame, milline on olukord, siis Mehhikol ja Tšiilil on assotsiatsioonileping, mis on andnud väga häid tulemusi detsembris eelmisel aastal me ratifitseerisime mitmepoolse kokkuleppe Kesk-Ameerika riikidega, asi edeneb ka suhetes Kuubaga ja Madridi eh, tippkohtumise eelõhtul mul oli võimalus raportööriga eh, parlamendi assotsiatsiooni lepingu teemal eh, vestelda Carol Guhti ja teiste volinikega, et arutada, kuidas taas avada need läbirääkimised. volinik ütles, Euroopa Liidul on huvi äh, tasakaalustatud ambitsioonika lepingu saavutamiseks, arvestades kõiki kaasnevaid eri aspekte, kuid mul on küsimus volinikule. Te mainisite äh, poliitilist olukorda Mercosuri riikides ja see vastab tõele, et äh, pärast läbirääkimiste taasavane, avanemist ja arvestades seda, mis on toimunud Mercosuri riikides, pole olnud võimalust Äh, äh, läbirääkimiste alternatiive täiustada ja ka teha ähm, turule juurdepääsu pakkumisi. me teame, et äh, me räägime siin Paraguayst ja Venezuela aeglasest tegutsemisest, kuid te peate mõistma ka, et need riigid moodustavad kümme protsenti kaubavahetusest ja seega volinik, ma tahan küsida, kas Mercosuri riigid on üles näidanud tahet selle kokkuleppe sõlmimiseks, kas selline tahe eksisteerib? ja kui me jõuame järeldusele, et nendel poliitilist tahet selleks ei ole, siis millised on meie ees seisvad valikuvõimalused? härra volinik, võib-olla oleks eh, hea sõlmida kokkulepe nende riikidega, kes on avaldanud tahet eh, ja valmis eh, tegema korralikke pakkumisi, ma räägin siin Brasiilist, Uruguayst ja Paraguayst. sest kui need riigid on üles näidanud poliitilist tahet, siis on võimalik leida ka lahendusi ja variante. järgmisena härra Susta tänan, juhataja, volinik, kolleegid. Äh, Intokomisjonis arutasime seda küsimust parlamendis, sest meie arvates on see oluline, kuna eelseisab äh, ka äh, Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu tippkohtumine ja äh, Eurolati kohtumine toimus hiljuti äh, Santiagost. me soovime selgeid juhiseid Euroopa Parlamendile sel teemal. me teame, et asi ei piirdu ainult kaubandusega, kaubavoogudega, äh, vaid see puudutab ka Euroopa Liidu ja selle Ladina-Ameerika osariikide vahelisi suhteid, mis muudut-, moodustab lahutamatu osa äh, Euroopa Liidu suhete ja Atlandi ookeani riikide vaheliste suhete läbivaatamisest, arvestades konkurentsi ja üleilmastumise nähtusi. me vajame strateegilisi liitlasi, meil on juba lepingud Mehhiko, Tšiili, Kolumbia, Peruga ja ma usun, et, et Euroopa Liidul on ka tõsine huvi esitada omapoolne tugev pakkumus äh, selle maailma osa riikidele sest eh, sellest võiks kujuneda maailma suurim vabakaubanduspiirkond, kui me ühendame oma jõud. me oleme teadlikud ka takistustest, me teame, takistused eh, ei ole Euroopa Liidu poolt tehtud, me teame, millised on piirangud. Eh, ja tänu kaasaegsetele infokanalitele on meil võimalik olla informeeritud, kuid me peaksime oleme teadlikud ja teadlikud piirangutest, mis on kehtestatud teatud riikides, nagu näiteks Argentiinas ja te oleme teadlikud ka Brasiilia poolsetest protsessionistlikest meetmetest, mis takistavad selle strateegia taaskäivitamist, mis on sisuliselt väga poliitiline ja mitte puhtalt äh, kaubanduslik ja loomulikult see peaks olema ka Euroopa Liidu poolseks poliitiliseks sammuks. saatkem parlamendi poolt välja si-, selge signaal, et me toetame läbirääkimiste taasalustamist, et oleks võimalik kiiresti jõuda pakkumiste vahetamiseni ja see oleks õige tee edasiminekuks. järgmisena härra Kasak kallid kolleegid ei Mercosuriga kaubandusläbirääkimistel eh, Euroopa Liidu vahel ja ka Mercosuri riikide vahel ei ole saavutatud käegakatsutavaid eh, tulemusi. on mainitud poliitilise tahte puutumist, eh, puudumist, seda, et mõningad Mercosuri riigid on kehtestanud regulatiivmeetmeid selleks, et piirata kaubandust, on suurendanud eksporditasusid kuid äh, Euroopa tootjad peavad ähm, maksma ligi äh, nelikümmend viis miljonit eurot mitteautomaatsete äh, lubade hankimisest. Argentiina valitsus on käpa peale pannud energeetika valdkonnale ja on väitnud, et ta võitleb sellega protektsionismi vastu. ja see on välisinvesteeringute valdkonnas negatiivse tulemusega kuid me ei peaks rõhutama ainult negatiivseid aspekte, me peaksime keskenduma ka positiivsetele aspektidele, kuna Mercosuri riigid on väitnud, et nad austavad inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid ja komisjon leiab, et ähm, neli ja pool miljardit saab olema kasu, kui mõlemad pooled selle kokkuleppe äh, allkirjastavad ja meie leiame, et äh, keskkonnanormid ja inimõiguste normid peavad moodustama osa sellest kokkuleppest kui me tõesti soovime integreeritud äh, poliitilist lähenemist ja oma majandushuvide kaitsmist äh, ja kaitsta meie demokraatlikke väärtusi, siis me peaksime tegutsema jõulisemalt äh, ka järgmisel tippkohtumisel Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika ning Kariibi riikide ühenduse vahel. me soovime paremini struktureeritud, selgene, selgemat lähenemist et oleks võimalik võidelda kaubandustõketega. järgmisena proua Krees. ja meie, nagu ka Kolumbia, Peruu läbirääkimiste Centra, Kesk-Aafrika äh, läbirääkimiste puhul jällegi selline neoliberaalne ettepanek, kus äh, äh, puudub tasakaal, kõigepealt Ähm, toorainete sissetoomine, ähm, põllumajandustoodete sissetoomine, mis ähm, loob äh, Ladina-Ameerikast äh, sellise äh, mulje, mis ei ole kasu, millest ei ole kasu meie põllumeestele, Ladina-Ameerikale samuti mitte, me ei taha selliseid arenguid, meile esitatakse nüüd ettepanekuid läbirääkimiste kiireldamiseks Mercosur, Mercosuriga äh, ministrite kohtumisel. meie ei toeta sellist lähenemist, minu fraktsioon ei toeta seda meil äh, on, on olnud mitmeid poliitilisi äh, raskusi selles piirkonnas, Paraguay's riigipöördekatse ja nii edasi, Venezuela, Boliivia, Tšiili ja Per-, Peruu, Ekvator, mm, kõigiga on raskusi, ühelt poolt on meie läbirääkimised täielikult tupikusse jooksnud, samal ajal toimuvad suured poliitilised muutused selles piirkonnas ja äh, me oleme väga huvitatud mõningate riikide arengust seadusandlikus vallas, näiteks Brasiilia intellektuaalomand, Äh, ja samuti äh, tarkvaradega seotud küsimused. Äh, arengud toimuvad liiga kiiresti ja läbirääkimised praegusel hetkel ei teeni meie huve, me tahame rohkem piirkondlikku lõimumist, tasakaalustatud läbirääkimisi tüki kaupa ja õigete osapoolte ja kavatsustega suur tänu, järgmisena proua McLaughlin. kolleegid, võimalik Euroopa Liidu ja Mercosuri kokkuleppe kasu on üüratu, sest seal on kokku kaheksasada miljonit inimest. kahetsusväärne on see, et peaaegu kolm aastat pärast läbirääkimiste taasalustamist pole me jõudnud kuskile. mõlemad, mõlemal poolel on vaja tõsist poliitilist toetustest edasi liikuda, mõlemad pooled peavad vastastikuselt kasulikul moel avama oma turud ning seetõttu ma mõistangi hukka mõningate Mercosuri riikide protektsionistlikud meetmed. näiteks korduvalt ja süsteemselt eh, rikub WTO reegleid Argentiina, kaasa arvatud juhtumitel, kus WTO peaks tegelikult otsustama Euroopa Liidu kasuks. Ühendkuningriigi ja Argentiina vahelised suhted on pingelised eh, tulenevalt sellest, et meie austame ÜRO-s kehtestatud Falklandi saarte õigust enesemääramisele. diskrimineeritakse Briti ettevõtteid, see on loomulikult vastuvõetamatu. me peame aitama kaasa turgude avamisele, ma äh, kutsun parlamenti ja liikmesriike üles toetama või meie võitlust sellise õigustamatu tegevuse vastu. suur tänu, Öölov Taatma, palun. suur tänu, räägiksin Brasiiliast Brasiilia SKT on kaks koma nelikümmend kaheksa triljonit dollarit. võrdluseks Ühendkuningriigi SKT on kaks koma nelikümmend kolm triljonit dollarit. see tähendab, et Ühendkuningriigi majandus on üheksakümmend seitse protsenti Brasiilia omast. kaubandus nüüd, kolmkümmend seitse protsenti Brasiilia kaubandust, sest leiab aset teiste Ladina- ja Kesk-Ameerika riikidega see on vägagi võrreldav sellega et, et Ühendkuningriigi nelikümmend protsenti kaubandust toimub Euroopa Liiduga. aga siin on üks kriitiline eh, erinevus Brasiilia ja Ühendkuningriigi vahel. Brasiilias absoluutselt mitte keegi ei arva, et eh, see kolmkümmend seitse protsenti Brasiilia kaubandusest teiste Mercosuri riik-, riikidega oleks mingisugune põhjus selleks, et eh, asutada poliitiline liit nende riikidega vastupidiselt aga Ühendkuningriigis professionaalsed poliitikud suurtest parteidest kordavad lõputult et, et nelikümmend protsenti Ühendkuningriigi kaubandusest Euroopa Liiduga, mis äh, muuseas on äh, defitsiidis ning ka väheneb, on iseenesest juba põhjendus selleks, et äh, Ühendkuningriik peaks olema poliitilises liidus teiste Euroopa Liidu riikidega see argument Ühendkuningriigis ei ole mitte lihtsalt ogar, vaid ka tühi ja täiesti võlts ning ma ootan vägagi sellealaseid arutelusid tulevikus. suur tänu, härra Scholz. suur tänu, härra president. integratsiooniprotsessi edasiminek Ladina-Ameerikas on muljetavaldav see emantsipatsiooniprotsess on ülemaailmselt tähtis. ning Mercosur Ladina-Ameerikas mängib võtme, meil on partnerid seal piirkonnas, kes on kutsunud üles nendega koostööle, sõlmides tasakaalustatud regionaalsed lepped. ning Brasiilia ja teisedki Mercosuri riigid on nõustunud ju sellega, et läbi kaubandusläbirääkimiste aita, aitame me tugevdada ka nende positsiooni maailma kaubanduses ning aitame uue hoo sisse lükata ka Doha läbirääkimiste voorule. minu arvates on see kõik õige, me peame mõtlema ka oma partnerite huvide peale, sest siin mängivad oma rolli ka ameeriklased, meie uue aastatuhande teisel aastakümnel peame me töötama koos, ühendama jõud pidama silmas sotsiaalseid arenguid, lahti saama näljast ja vaesusest, on väga palju valdkondi, kus me saame koostööd teha. minu arvates on see nüüd meie ees seisev uus ülesanne, mis muudab meid tegelikult tugevamaks, selline edasitegutsemine on õige, selle asemel, et keskenduda suurte ettevõtete kitsastele huvidele, kui nad otsivad lihtsalt uusi tooraine allikaid seda peavad silmas pidama nii Euroopa Liidu kui USA ähm, inimesed. suur tänu. proua Toots, palun. aitäh, härra president, härra volinik, kolleegid. tänaseni on need läbirääkimised olnud edutud ning täna hommikul oleme me muidugi väga tänulikud, et äh, härra volinik tutvustas meile mm, viimast asjade seisu härra volinik, te ütlesite täna hommikul, et läbirääkimised jõuavad üsna pea olukorda, kus te peate otsustama, kas hakata vahetama pakkumisi öö, ähm, öö, äh, turule juurdepääsu kohta avaliku hanke teenuste ja kaupade jaoks. tuletaksin teel, teile meelde, et ähm, vabakaubandusleping äh, Põhja-Iirimaa ja jaoks ja teiste riikide jaoks, kes sõltuvad põllumajandustoodangust, eriti äh, veiseliha kaup-, kauplemisest, oleks selline äh, lepe katastroofiline, meile läheks see maksma kolmteist miljardit eurot, see on liiga kõrge hind. ma sooviksin, härra De Kuht, et põllumajandust ei ohverdataks, kui te hakkate läbi rääkima turule juurdepääsu üle täna ütlesite te ka, et te soovite tasakaalustatud, äh, kõikehõlmavat ja ambitsioonikat lepet Mercosuriga. kas te saate meile kinnitada ja talunikele, keda ma Põhja-Iirimaalt esindan, äh, kas te saate kinnitada, et selles praeguses raskes majanduslikus olukorras, kus sisendite äh, hinnad tõusevad, lõpptoodangu hinnad vähenevad, ÜPP eelarve väheneb samuti ning komisjoni ettepanekus ei võeta eriti palju arvesse toiduainete tootmist. kas te kinnitate, et te kaitsete Põhja-Iirimaa ja muude Euroopa Liidu riikide talunikke? suur tänu, nüüd enda nimel kõnelejad, kõigepealt härra Fjellner, suur tänu, härra president. kõigepealt tuleb tunnistada, et rahuloluga, et Euroopa Liit on seisukohal, et läbirääkimistega tuleb edasi liikuda. see on tervitatav, aga tõsiasi on ka see, et kui me tugevdame oma sidemeid Mercosuriga, siis me võidame päris palju, meid on kokku kaheksasada miljonit inimest. samas läbirääkimised saavad olema väga keerukad, seda ei tohi alahinnata suureks väljakutseks on protektsionism Euroopa Liidu põllumajanduses, aga ka protektsionism tööstuslikus tootmises Lõuna-Ameerikas. just täpselt seetõttu arvan ma, et läbirääkimised võivad kaasa tuua päris palju. Euroopa Liit ja, ja Ladina-Ameerika täiendavad üksteist, meie oleme nende peamine põllumajandusekspordi sihtpunkt ning palju meie tööstuslikust toodangust läheb Mercosuri seetõttu meil oleks võimalik võita päris palju, meie tarbijate jaoks oleks äh, põllumajandustooted odavamad ning Mercosuri inimesed saaksid palju rohkem teenuseid ja tooteid äh, ajal, mil nad seda vajavad ning seda ka parema hinnaga. sageli aga läbirääkimised, millest on kõige rohkem võita, on kõige raskemad. seetõttu ma õhutan komisjoni mitte alla andma ning äh, samuti võiks komisjon välja tulla mingisuguse tagavaraplaaniga. me ei räägi esimest korda ju terve regiooniga rää-, läbi, me tegime seda kunagi Aasiaga ka, aga terve regiooniga läbirääkimine on keeruline. võib-olla tuleks hakata üksikriikidega läbi rääkima, näiteks Brasiiliaga, kust on kõige suurem kasu potentsiaalselt tulemas, ka neil on vaja meie tooteid ju seega jätkake läbirääkimistega, aga koostage ka mingisugune varuplaan, et me, meie edasiminek täielikult ei pidurdu. suur tänu, härra Lange järgmisena. aitäh, härra president, härra volinik, kolleegid. selle arutelu taustal on kolm peamist aspekti ja meil on vaja koostööd Mercosuri riikidega. me jagame palju ühiseid väärtusi. me võitleme õlg õla kõrval tööpuuduse, vaesuse, ka vaada, vaadake kas või mida Brasiilia on siin ära teinud, meil on ka palju majandussidemeid. ning me soovime kokkulepet nendega ning tihedat koostööd. seega seda tuleb silmas pidada. aga samas peame me olema et-, väga ettevaatlikud läbi rääkides, me peame tõsiselt mõtlema, milliste riikidega me soovime selliseid, selliste lepete üle läbi rääkida, kas Boliivia ja Ecuador peaks olema kaasatud, ning teisedki riigid, kas nad on läbirääkimistesse kaasatud või mitte, see tuleb kiiresti ära otsustada. samuti tuleb mõelda selle üle, mille üle täpselt läbi rääkida. tuleb tagada, et tasakaalus on see, mida meie tahame ning ne mida nemad saavad meile anda. seega tegutsema peame ettevaatlikult ning siis peame keskenduma ka lõpptulemusele. kas me saav-, oleme võimelised seda saavutama või mitte, aga läbirääkimisi ei tohiks venida veel kümme aastat. suur tänu nüüd, proua Veber. teda ei ole kohal, vähemalt praegusel hetkel. härra Vlasak. Předsedo, pane komisaři, myslím, že si zde můžeme otevřeně říct. härra president, härra volinik, ma arvan, et me võime avameelselt öelda, et äh, Mercosuriga toimuvad läbirääkimised lähevad edasi väga aeglaselt ning saavutatud ei ole suurt midagi. ning Mercosuri poolne tegutsemine ei tõsta just ootusi. ootama peame me aga ikkagi. Euroopa Liidul oleks vaja ambitsioonikat kaubanduslepet ning samuti peame me lühemas perspektiivis juba vastu astuma protektsionistlikele meetmetele näiteks Argentiina ja Brasiilia poolt, eriti auto, telekommunikatsiooni ja veinitööstuses. Need kaks riiki on astunud seal samme, mis lähevad otse vastassuunas meie poolt soovitule, seega me peame võitlema nende negatiivsete signaalide vastu. eelkõige peame me keskenduma Venezuelale. selle riigi liitumine raskendab kindlasti olukorda, aga kui see riik äh, liitub, siis eeldatavasti ta ka nõustub kokkulepituga. Euroopa tööstusel on ka omad huvid ju Venezuelas, seetõttu peaksime me kohandama oma läbirääkimisi ka uute arengutega, suur tänu! aitäh, järgmine kõneleja, härra Paška. suur tänu! Mercosuri riigid tolliliidus on Euroopa Liidu jaoks oluline kaubanduspartner. juba kahe tuhande üheksandal aastal ähm, ütles Brasiilia president Lula da Silva, et Euroopa Liiduga on vaja sõlmida suurkaubandusleping. kuigi läbirääkimised on takerdunud kahe tuhande, on, on jätkunud kahe tuhande kümnendast aastast, pole paljudes küsimustes veel kokkuleppele jõutud. meie peame siinkohal silmas pidama, et me tegelikult ju soovime läbirääkimistega kaugemale jõuda. ootame palju Santiago de Chile järgmisest läbirääkimiste voorust. Euroopa Liidus on viissada miljonit ning Mercosuris kolmsada miljonit inimest ning kui me jõuame kaugemale omavahelise kaubandusega, siis ilmselgelt mõjutab see positiivselt ka Euroopa majanduslikust äh, stagneerumisest ülesaamist. meie sõbrad Lõuna-Ameerikas kindlasti soovivad ka suhtuda ratsionaalselt sellesse ning leida optimaalsed lahendused. suur tänu, Jaroslav Paška. härra Ferreira. palun. suur tänu härra president, härra volinik. kaubandus abstraktse nähtusena võib toetada majanduskasvu ning töökohtade loomist, aga kui ta on reguleerimata ja liiga vaba, siis võib ta ka hävitada töökohti, viia meid arengus tagasi ning hävitada keskkonda. suure Mercosuri turu avamine maailmale on mõneti vastuoluline me ei ole kunagi varjanud seda, et sellel võivad olla nii plussid kui miinused. meie, kes me oleme seda lepet institutsionaalselt kaitsnud, teame, et sellel on nii plussid kui miinused, niisiis me peame leidma selles piirkonnas vajalikud mehhanismid, sageli me räägime läbi ju liikmes-, äh, valitsustega, kes ei anna absoluutselt järele nii Nad kaitsevad äh, oma inimesi ning nad on harjunud neoliberaalsete poliitikate vastu võitlema, sest selle, nende tulemus on tavaliselt sotsiaalne katastroof. me ei soovi ju tekitada Euroopa poolt äh, seal piirkonnas mingisugust katastroofi, seega peavad olema paigas korrektsed mehhanismid, et, et sealsed valitsused saavad ka kaitsta oma inimesi, suur tänu! aitäh, härra Proons järgmisena! mina ei ole just Euroopa Liidu eh, entusiast, aga seda on vaja ja ma tahaksin olla pigem rohkem eurooplane kui vähem eurooplane. Need eh, läbirääkimised Euroopa Liidu ja Mercosuri ja teiste kaubandusühendustega näitavad seda, et Euroopa ei keskendu ainult Euroopale või isegi mitte põhiliselt Euroopale, Euroopa on eh, globaalne Äh, meil on ambi-, ambitsioonid igal pool, me soovime piirideta diferentseerimata maailma, kus teenused ja inimesed saavad takistusteta liikuda selle kõige tulemuseks ei ole mitte ainult see, et äh, kõik äh, kultuurid ja rahvad lihtsalt kaovad lõpuks, vaid ka palgad ja elustandardid jõuavad samale tasandile ja see kahjuks ei ole see tasand, mis on praegu Euroopas rahvusvaheline kaubandus äh, väidab, et äh, kogu maailm muutub rikkamaks, aga see ei ole alati niimoodi. rikkad riigid või rikkad mandrid või teatud ühiskonnagrupid ainult muutuvad rikkamaks, aitäh. aitäh, härra Odi. aitäh, president, härra volinik Mercosur loodi äh, tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal Teile anti mandaat eh, liikmesriikide poolt selle küsimusega tegeleda ma tahaksin teada, kas te vähemalt ei peaks oma mandaati äh, äh, valideerima ministrite nõukogus, sellepärast et majanduslikud tingimused on kõvasti muutunud, Euroopa Liiduga on liitunud kaksteist uut liikmesriiki ning meil on Lissaboni leping, mis annab meile kaubanduslepingute ratifitseerimiseks volitused ja ma kahetsen, et nõukogu täna sellel arutelul ei osale. nüüd aga sisuliselt. me näeme, et on olemas kaks plokki kes äh, suhtuvad üksteisesse trotsivalt. Mercosuril on vähem ja vähem usaldust Euroopa Liidu vastu. Äh, ja Äh, seda, seda, mida te, härra volinik, ütlesite, on kõik väga õige, aga näiteks äh, Brasiilia president on kõigil rahvusvahelistel poolustel äh, kin-, kinnitanud, et meil ei ole kõik korras majandus, rahanduspoliitika, aga te ei ole rea-, rea-, reageerinud, nende majandusel läheb aga kõik hästi. meil omakorda on ka tõr-, tõrksuseks põhjusi. siin me, äh, seal on langetatud illegaalseid otsuseid näiteks Venezuelas, aga Euroopa Liit ei ole selle kohta midagi öeldud. Äh, kaubanduskohtutes ei tegeleta selliste küsimustega, valitseb äh, protektsionism, Falklandi saarte küsimus ja nõnda edasi. ma tahaksin, et meil oleks tagatised, et meil oleks halduslik ja demokraat, demokraatlik õiglus ja siis me saaksime ka edasi liikuda, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, Janjas Barnova Garcia. suur tänu, härra president. mina sooviksin väga kindlalt toetada seda ajaloolist lepingut. Euroopa Liit peab lepingu Mercosuriga sõlmima. see puudutab kaheksasadat miljonit inimest, tegemist on väga keeruliste teemadega. kaubanduse valdkonnas on väga palju erinevaid aspekte, kuid kaks naist, Maria Theresa Lomega, Hispaania asepresident, kes käis Argentiinas ja kohtus presidendiga ning andis väga suure panuse sellesse, et läbirääkimised edukalt kulgeksid, väärib meie lugupidamist ning siin tuleb pöörata tähelepanu sellele, et naisel on väga sageli just praktilist meelt, nagu ka näiteks proua Merkelil, selleks, et küsimusi lahendada, et läbirääkimisi edendada ning lõpuks jõuda heade tulemusteni tehnilisi eh, küsimusi eh, on siin veel, eh, mida tuleb lahendada, samuti on konkreetsete riikidega teatud probleeme, kuid meil on vaja lahendus leida kõrgemal tasemel ning komisjoni poolt on ka öeldud, et Mercosur on väga suure tähtsusega küsimus ning siin tuleb küsimusi lahendada valitsusjuhtide tasandil mul on hea meel eh, selle üle, et meil on siin tehtud juba esimesed sammud. Eh, sõna saab järgmine kõneleja, Ailar. president, mina tervitan võimalust eh, veel kord väljendada vastuseisu sellele kaubanduslepingule. Euroopa talunikke ootaks ees suured kaotused, aga ometigi komisjon lähtub just nimelt tööstuslike tootjate huvidest Äh, nende jaoks on see sektor oluline, äh, samas uurimused näitavad, et majanduslik äh, kahju, mis tõuseb sellistest kahepoolsetest kokkulepetest, mõjutab väga halvasti põllumajandussektorit ja toob kaasa töökohtade kaotuse. näiteks loomalihakasvatussektoris samuti väheneks põllumajandusmaa kasutamine Äh, ja kui me räägime toiduohutusest, äh, mis on Euroopa talunike puhul tagatud, siis äh, ka sellele tuleks tähelepanu pöörata, samuti tuleks pöörata tähelepanu üldse maaelu arendamisele. Need, kes toetavad seda kokkulepet, nimetavad meid põllumajanduslikuks protektsionistideks, aga me peame aru saama, et põllumajandus on majanduse selgroog ja see tagab toiduga varustuskindluse tulevikus Äh, toidupuudus eelseisvatel aastatel on väga tõsine probleem äh, ja meil on vaja äh, just nimelt sellist majanduskasvu, mis on minu arust kasu nii Euroopa Liidule kui ka maapiirkondadele ja ma kutsun komisjoni üles mitte tooma ohvriks põllumajandust, mitte laskma ennast pimend-, pimestada nendest võimalustest, mida pakuvad sellised kokkulepped meie põllumajandussektori arvelt, aitäh! aitäh ja härra Nikolson! aitäh, president! see teema võib tõesti avada Pandora laeka paljude Euroopa põllumajandustööstuse harude jaoks. ja kindlasti see mõjutab natuke, mõjub natuke õõvastavalt. mul oli mõni aasta tagasi võimalus käia Brasiilias ja näha, et vaatamata sellele, mida komisjon meile räägib, vaatamata nendele garantiistele, mis meile anti, et äh, Brasiilia on loomaliha tootmiseks äh, suurepärane koht, me nägime midagi vastupidist. ma tahaksin äh, öelda, et need, kõik need küsimused, mis puudutavad toiduainete tootmist, on näiteks Brasiilias, Argentiinas samasugused ja nad ei ole päris sarnased Euroopa omadega. toit, mida toodetakse niimoodi, et see ei vasta Euroopa Liidu standarditele. Äh, ja ma tahaksin öelda, et paljudes riikides Brasiilias, Argentiinas ja ka Kagu-Idas, Kaug-Idas äh, toodetakse toitu, mis ei vasta Euroopa Liidu standarditele ja sellist toitu ei tohi lubada Euroopa turule ja me peame selle seisukoha juurde jääma, see on põhimõte ja me ei tohi iial järgi anda, aitäh. Danke, Herr Kollege tänan, härra kolleeg, kolleeg Anžurakis, palun. president Euroopa Liit avaldab survet Mercosurile, et Mercosur lepiks täielikult vabakaubandusleppega. tegemist on majanduslik poliitilise aspektiga Euroopa Liidu imperialistlikus poliitikas, mida tavaliselt viiakse ellu sõjalise jõuga Euroopa Liit tahab allutada inimesed oma tahtele, tahab peale suruda era, erastamise, loodusvarade rüüstamise, turgude diktatuuri ning hävitada kohaliku tööstuse. sellega käib kaasas ähm, produktiivse baasi äh, rüüstamine, ekspluateerimine ning ühiskonna kõige vaesemate kihtide ekspluateerimine. suurem äh, osa Euroopa Parlamendi saadikustest toetab sellist monopolistlikku poliitikat. arvatakse, et niimoodi õnnestub kriisist rahva äh, arvelt välja tulla, see on ohtlik ja brutaalne äh, toimimisviis. ma kõnelen seda sellepärast, et meil on praegu tekkinud probleeme SELAC-iga, Kuuba valitsusega, Venezuelaga ning teravnenud on ka konkurents USA ja BRICS-i riikidega. Köstinger gebeten. tänan, sõna saab kolleeg Köstinger. aitäh, härra president, austatud härra volinik Euroopa läbirääkimised Mercosuri riikidega on kestnud juba kaua ning meil on vaja siin edasi liikuda, me näeme aga, et minevik kordub, läbirääkimised kipuvad taas ummikusse jooksma ning leping dialoog, mis äh, peaks põhinema vastastikusel avanemisel, äh, on ju tegelikult väga suure majandusliku tähtsusega, kuid nüüd tekib küsimus, kas äh, siin on tagatud vastastikus, kas see üldse võimalik on nendel läbirääkimistel, komisjoni uuringud näitavad, et Euroopa tööstuse kasu üle Euroopa Liidu tööstuse kasule vastanduvad tohutud kaotused majanduses, eh, põllumajanduses, põllumajandust puudutab see leping väga tõsiselt ning seda tuleb silmas pidada. Eh, siin kolleegid viitasid juba sellele, et põllumajandussektorit ei tohi kahjustada. Eh, seetõttu ma kordan oma nõuet, et me peame kaubanduslepingutesse kaasama ka kaitseklauslid, see puudutab importi kolmandatest riikidest me peame nõudma, et imporditud kaupade tootmisel peetaks kinni äh, tööõigusest, keskkonnanõuetest. Äh, see et sooviksin ma teada, kuidas äh, komisjon on kaasanud kaubanduslepetesse jätkusuutlikkuse küsimused. meil on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast dokumendid, mis seda nõuavad. kas meil on konkreetsete riikidega looduslepinguid edasi viia, lepingute üle läbirääkimisi edasi viia selles vaimus. tänan, nüüd saab sõna kolleeg Kutas. suur tänu. Mercosur on kaheksas Euroopa Liidu kaubanduspartner, eksport sellesse piirkonda on oluliselt kasvanud viimaste aastate jooksul ning kahe tuhande kümnendal aastal oli Euroopa Liit äh, selle piirkonna jaoks esimene kaubanduspartner ja suurim investor. Äh, tasakaalustatud ja õiglase kaubanduslepingu allkirjastamine tähendab paremat majanduslikku integratsiooni ja see oleks samm äh, assotsiatsioonilepingu suunas. ma arvan, et see oleks kasuks mõlemale regioonile. läbirääkimiste taasalustamine vabakaubanduslepingu äh, loomiseks kahe tuhande kümnendal aastal on tervitatav, aga edasiminek oli piiratud, sest endiselt äh, kasutavad selle piirkonna riigid protektsionistlikke meetmeid. ma loodan, et järgmine kohtumine Santiago de Ligas, mis toimub, härra volinik, äh, saab olema iseloomustatud äh, soovist läbirääkimisi pidada tõeliselt ja sisuliselt ja leida kompromiss. suur tänu, härra Dias de Mero! en realidad se va... suur tänu, president. kui läbirääkimised algasid äh, kolm aastat tagasi, ma võin öelda, et äh, mina vägagi pooldan äh, nende edukat lõpetamist. tahaksin mainida siin mõningaid andmeid. Mercosur on suurim toidutootja maailmas ja Mercosuril on suurimad energiaressursid maailmas samuti. see peaks andma teile ettekujutuse sellest, kui olulised läbirääkimised mõlema poole jaoks on. eelmisel sügisel käisime Brasiilias ning nägime äh, nii positiivset suhtumist kui ka samas teatud ebaselgust. Te olete meile öelnud, et äh, me oleme edasi liikunud äh, eeskirjade ja määrustike osas aga te tegelikult väldite peamist küsimust. Äh, tööstust puudutav peatükk ja põllumajanduspeatükk, need on need, millele peame keskenduma, samuti teenused. härra volinik, äh, see on kolmas kord, kui me räägime täna hommikul juba poliitilistest tahtest äh, vaadake Mercosuri poole poliitilist tahet, kas nad tõeliselt soovivad seda kokkulepet alla kirjastada ja kui te Tšiilist tagasi tulete, siis me võime koos sellest edasi rääkida. Kui te tuleksite parlamenti, me saaksime ühiselt seda arutada, ühendada oma teadmised ja nende teadmiste raames otsustada, kas jätkata läbirääkimisi või peaksime pigem valima kahepoolsete lepingute tee, aitäh! suur tänu, härra Mirski. härra minister, teie koht. kas te olete ette valmistanud kompromisslepingut? mulle tundub, et professionaalid ei ole osalenud selles töös komisjoni poolt piisab, kui meenutada dumpingu vastaseid makseid, tarvis on professionaalseid läbirääkijaid. kui ähm, me kasutame sama läbirääkijate meeskonda, siis me edule ei või loota. kolleeg Jeegle eh, härra president, meie läbirääkimised Kolumbia ja Kesk-Ameerika juures nõuavad, et me pööraksime tähelepanu eh, sellele, et tegemist eh, on tõepoolest piirkonna kõige olulisema majandusplokiga. otsustava tähtsusega on pidada kinni demokraatia nõudmistest, keskkonnanõuetest, Mercosur koos Brasiilia, hõlmab ka Brasiilia, mis on üks edukamaid riike ning Euroopa Euroopa Liidu jaoks on tegemist väga suure arengupotentsiaaliga, kui me soovime oma kaubandust edendada. majandussuhted on edukad, aga ainult siis, kui kinni peetakse kindlatest mängureeglitest kõikide Euroopa Liidu välissuhete keskseks küsimuseks peab olema inimõiguste ja demokraatia õigusriikluse tagamine me peame pöörama tähelepanu ka äh, tööseadusandluses kinnipidamisele. Äh, kui me räägime põllumajandustoodetest, siis tuleb ja ka muudest toodetest, mida Euroopa Liidu äh, imporditakse, tuleb kinni pidada toiduohutuse, taimekaitse ja muudest nõuetest Euroopa Liidu ja Mercosuri leping on edukas, kui kõiki neid nõudmisi silmas peetakse. sellisel juhul on võimalik äh, saada kasu nende piirkondade lähenemisest. aitäh, proua kolleeg, sõna saab kolleeg Kapulas Santos. suur tänu, härra president alustuseks tahaksin õnnitleda Vital Maredat, Inte komisjoni esimeest, nende kommentaaride eest, mida ta tegi arutelu alguses, ma nõustun täielikult äh, sellega, mida ta ütles. ma arvan, et äh, me peame tegema kõik, et parandada integratsiooni erinevate regionaalsete plokkide vahel ja see toob kasu meile nii rahu, julgeoleku kui kaubanduse osas. Mercosuri puhul on dünaamika teatud sektorites positiivne, aga teistes jällegi negatiivne. negatiivses osas ma pean silmas eh, mõju inimestele ja nende väärikusele, õigusele tööle ja nii edasi. uuringud näitavad, et eh, esma- et äh, see leping võib kasu tuua äh, teatud äh, tööstusharudele Euroopas ja ma olen kindel, et komisjon peab kõiki neid aspekte silmas ja kasutab meie täna vastuvõetavat resolutsiooni positiivselt, suurendamaks kõiki võimalikke mõjusid, mis sellest lepingust võivad tuleneda. aitäh! kolleeg Salba Pidekain, suur tänu. härra volinik, Euroopa leiab Ameerika kontinendil äh, selle lepinguga hea liitlase, seetõttu on meie jaoks lähenemine väga oluline, et me peame tugevdama oma positsiooni. Mercosur on maailma tähtsuselt neljas majandusplokk see on kaheksateist protsenti piirkonna äh, SKT-st ning äh, selles piirkonnas on äh, väga suur elanikkond. me peame jätkama kahe tuhande kümnendal aastal alustatud selle, meil on vaja vahetada omavahel ettepanekuid, meil on vaja jõuda tulemuseni, meil on vaja leping ratifitseerida, sest see loob mõistliku raamistiku meie suhete tugevdamiseks see on meie mõlema poole huvides. selle protsessi raames me näeme, et parlament on valmis protsessis osalema, me soovime saavutada koordineeritud moel tegutsedes kõige paremaid tulemusi. leping võimaldab suurendada investeeringuid. Euroopa Liidu investeeringud Mercosuri piirkonda on suuremad kui Euroopa Liidu investeeringud Hiinasse ja Venemaale meil on vaja lepingut, mis kaitseb meie investeeringuid. me sõltume majanduses üksteisest järjest tugevamini. arvestades seda tausta, on meil vaja tugevat poliitilist tahet me peame tulema toime nende väljakutsetega, mis meie seisavad ning me peame tegutsema meie kõikide huvides. aitäh, järgmisena eh, härra Lavia Giovanni. härra president, austatud kolleegid, eh, arvestades eh, neid väga pikki kõiki läbirääkimisi, mis on seni olnud siiski edutud, arvan ma, et me peame Euroopa Liidu ja Mercosuri lähendamisel siiski edasi liikuma, me peame võimaldama Mercosuri põllumajandustoodetel äh, tungida äh, ka Euroopa Liidu turule, meil on vaja siin äh, pidada läbirääkimisi teenuste valdkonnas, meil on vaja pidada läbirääkimisi ka tööstustoodete üle, meil on siin edusamme diplomaatilisel tasandil, kuid just põllumajanduse osas on meil tekkinud väga suuri probleeme põllumajandustootjad on selle vastu, et avada oma turgu ning meil on väga raske Euroopa põllumajandussektoris äh, praegu, meil on palju raskusi ning äh, seetõttu peaks me sida, pidama silmas oma prioriteete, me peame võimaldama oma tarbijatele seda, et kõikide toodete puhul on võimalik nende täielik jälgitavus eh, ning me peame kaitsma Euroopa põllumajandusturgu, seetõttu ma eh, sooviksin, et sellele küsimusele eh, pööratakse nendel läbirääkimistel, nagu ka kõikidel muudel kahepoolsetel läbirääkimistel väliskaubanduse valdkonnas, pöörataks sellele piisavalt tähelepanu, et põllumajandussektorit ei toodaks ohvriks, sest praegu ma näen seda ohtu. aitäh teile! ja aitäh, härra Tantan, palun! härra president, aitäh, härra volinik! loomulikult on kaks suurt majandusplokki nagu Euroopa ja Mercosur huvitatud sellest, et meil oleksid selged partnerlussuhted ja seega Äh, on äh, kokkulepe meie kõigi huvides, aga, nagu, aga nagu juba öeldi, äh, sooviksin ma, et te pööraksite rohkem tähelepanu nendele arengutele, mis on toimunud Euroopas ja mis on toimunud Lõuna-Ameerikas võrreldes selle ajaga, kui teile mandaat andi. me oleme majanduse vallas väga palju teinud ning meie parlament on, omab nüüd seaduslikku õigust Äh, taotleda mandaadi üles uusi läbirääkimisi. kas te saaksite meile kinnitada, et äh, need vastastikused meetmed, mis on ette nähtud, äh, kaitsevad tarbijaid? me oleme viimastel kuudel näinud, et Lõuna-Ameerika riigid ei tunne üldse häbi võtta kasutusele protest-, protektsionistlikke meetmeid, kui see neile sobib meie äh, äh,, ma räägin siin igas, meie omalt poolt nõuame aga selliseid meetmeid nagu sanitaarmeetmed, mis kaitsevad Euroopa tarbijaid, sellepärast et meid huvi, meie tarbijaid huvitab väga nende poolt tarbitavate toodete kvaliteet. härra Glatfelder. jah, okei okay.. Mikro, bitte gehen Sie zu einem anderen Mikrofon. palun kasutage teist mikrofoni. You have Äh, aitäh! Äh, minu arvates ei ole mingit mõtet äh, jätkata läbirääkimisi Mercosuriga me oleme sattunud äh, vastu seina, äh, poliitiline vastuseis on suur, Mercosuri äh, riigid natsionaliseerivad Euroopa ettevõtteid, nad seavad kahtluse alla teatud riikide territoriaalse terviklikkuse, võtsid oma ridadesse vastu Venezuela, ma arvan, et me peame tunnistama, et asjad lihtsalt ei toimi. esimene läbirääkimiste mandaat ei olnud eriti selge me peame jätkama läbirääkimisi nende riikidega, millega meil on võimalus kokkulepe saavutada. Äh, selleks on aga vaja uut läbirääkimismandaati, mis arvestaks äh, meie põllumajandustoodete olukorraga, toiduohutusega, samuti loomaohut-, loomade heaoluga. me ei saa jätkata Mercosuriga läbirääkimisi praeguse mandaadi alusel. kolleeg äh, Herrans Garcia, palun aitäh, härra president, austatud härra volinik. Euroopa Liidu ja Mercosuri eh, suhted peavad põhinema vastastikusel me mõlemad oleme huvitatud kaubandussuhete tihendamisest, kuid silmas tuleb pidada ka seda, et turu eh, avamine Euroopa poolt toob kaasa probleeme meie põllumajandussektorile, see puudutab veiseliha, linnuliha, tsitruselisi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Põllumajanduse peadirektoraat äh, tuvastas, et äh, leppe Mercosuri riikidega äh, tooks kaasa märkimisväärse kahju Euroopa põllumajandusele. see on erinev liikmesriikide lõikes, kuid kokkuvõttes hinnatakse kahju kolmekümne kolmele tuhandele töökohale, mis Euroopas kaduma lähevad. et komisjoni hinnangutest võib leida ka negatiivsemaid hinnanguid. see puudutab just importivaid riike. probleemid tekivad eelkõige veiseliha ja tsits-, tsitruseliste vallas. siin me ei näe vastastikust kasu. kui me Mercosuriga eh, soovime eh, lepinguid sõlmida, siis me tohi-, peame neid asju silmas pidama. nüüd me läheme edasi vaba mikrofoni juurde ja esimene sõnavõtt on proua Patrone Vešilt president, eh, härra volinik, eh, vabakaubanduslepingud eh, saavad anda väga olulise panuse selles, et selleks, et majandus muutuks dünaamilisemaks ja tekiks uusi töökohti. aga kahjuks liiga sageli juhtub niimoodi, et põllumajandus on see, millega nendel läbirääkimistel kaubeldakse. võimalik kokkulepe Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel Äh, on näha selles mõjuhinnangus, mis viidi läbi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, see leping kahjustab Euroopa põllumajandust, me peame selle lepingu tagasi lükkama. Euroopa põllumajandustootjate sissetulekud on juba vähenenud, põllumajandustootmine on juba ohus ja kogu põllumajandus ja toiduainete tööstus äh, Äh, saak-, peab saama ometigi kasu sellest, mis siseturul toimub ja samuti on tarbijatel vaja tagatisi, et see toit, mida nad söövad, on tõesti kvaliteetne ja seda, selle tootes ei ole loomadele valmistatud kannatusi äh, Euroopa põllumajanduse tugevana hoidmine on väga oluline eh, selleks, et tagada Euroopa Liidu sõltumatus toimuval, toiduvallas, see on väga oluline meie poliitilisele strateegiale ja neid aspekte me ei taha, tohi unustada, kui me peame läbirääkimisi, aitäh. kolleeg Luis Paulo Alves, palun. suur tänu, president, volinik komisjon ei saa sulgeda silmi nende läbirääkimiste ajal kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsi resolutsiooni suhtes, mis puudutab mõju rahvusvahelisele kaubandusele. kahjuks Mercosuri läbirääkimistes sellega ei arvestata. see on Euroopale strateegilise tähtsusega see ei saa olla vaid eh, üks element läbirääkimistes selleks, et saada juurdepääsu eh, tööstusressurssidele. me peame arvestama eh, toiduga, varustatusega, meil pidevalt tühjenevad maapiirkonnad, me ei saa lubada, et sellised asjad jätkuksid. me teame, missugust mõju see avaldab ja teame, milliseid territoriaalseid probleeme see võib Euroopas tekitada. samuti teame, et selliste regioonidel nagu Asoorid äh, on põllumajandus samuti strateegilise tähtsusega. aitäh, äh, proua Tsikar. härra president, austatud härra volinik. Euroopa Liidu Brasiilia kaubanduskokkulepe transpordi alal äh, annaks nelisada kuuskümmend tuhat reisijat lisaks aastas ja üle neljasaja kuuekümne miljoni eh, euro kasumit. kindlasti see avaldab positiivset mõju töökohtade arvu kasvule. arvestatakse, et eh, üheksasada kaheksakümmend tuhat töökohta tekib eh, juurde. milline on lennutranspordilepingu seis Brasiiliaga? viimasel eh, Euroopa Liidu Mercosuri ministrite kohtumisel jaanuari lõpus, kas teil on kavas seda lepingut samuti arutada ja läbirääkimiste osas midagi ette võtta? ja lõppkokkuvõttes ma arvan, et Mercosuri läbirääkimised peaksid keskenduma ka ühisalgatustele, eh, tootmise ja taastuvenergiaallikate edendamisele. aitäh. kas kas on veel kedagi, kes sõna soovib ja keda ma pole märganud? kui mitte, siis äh, volinik De Gucht, palun, lõppsõna. Äh. suur aitäh, härra president. mind ei üllata eriti need kommentaarid, mida on tehtud äh, erinevate fraktsioonide poolt. mulle tundub, et parlamendi enamik soovib tõsiseid eh, läbirääkimisi heade tulemustega Mercosuri eh, osas, aga loomulikult eh, selleks, et midagi saavutada, on tarvis mõlemat poolt. ja kahe tuhande kümnendast aastast alates on soovitud läbirääkimiste taasavamist. nagu ma sissejuhatuses ütlesin, on tehtud ära päris palju kasulikku tööd, aga tundub, et ei ole siiski poliitilist tahet või poliitilist äh, manööverdamisruumi praegusel hetkel pakkumisi teha. kas kõik on nüüd kaotsis? ma ei usu, sest äh, viimasel ajal brasiillased äh, on läbi viinud uue äh, uuringu tööstusringkondades ja tegelikult tööstusringkondade hinnang oli tunduvalt positiivsem kui aasta või paar tagasi. nii et et ähm, mitte kõik asjad ei liigu vales suunas, aga kas me suudame äh, läbirääkimised taaskäivitada praegusel hetkel, ma pean ütlema, et ma ei oska sellele vastata praegu, me peame ära ootama Santiago kohtumise. ja see peaks heitma antud teemale natuke rohkem valgust päris palju küsimusi puudutasid põllumajandust, ähm, ka see ei ole üllatav, aga miks te alati arvate, et me toome põllumajanduse ohvriks? ja miks ähm, te et põllumajandus on justkui vahetusraha äh, läbirääkimised peavad olema tasakaalustatud kõikides sektorites ja samas põllumajandussektor ei ole ka ainus sektor, ei saa teha kokkulepet ainult põllumajandustoodete osas ega ka ainult tööstustoodete või teenuste osas, kõike tuleb võtta koos. ja loomulikult tuleb saavutada tasakaal ka nõukogu ja parlamendi soovidega, ei ole põhjust olla nii defensiivne. ja tegelikult esimest korda ajaloos on põllumajandusekspordi ülejääk seitse miljardit eurot. kunagi varem ei ole seda juhtunud, nii et äh, vaadake asju natuke positiivsemalt. ja te kardate, et miljonid töökohad äh, lähevad kaduma, ma ei usu, et ka see saab tõsi olla. me võime sõlmida Mercosuriga mõistliku lepingu, kui nendel omalt poolt on olemas äh, tahe seda teha. selles on tõeline küsimus praegu. paljud parlamendiliikmed viitasid ka nõndanimetatud plaan B-le. praegusel hetkel meil mingit plaani B ei ole ja minu arvates Äh, tervel real Mercosuri riikidel ei ole samuti mingit plaani B. vähemalt praegusel hetkel, mis edaspidi juhtub, seda ei oska ennustada, aga praegu toimuvad läbirääkimised siiski ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Mercosuri ploki vahel. aeg aga jookseb ja ma pean nõustuma professor Mureaga, et me ei saa lõputult niimoodi jätkata teine pool peab samuti ära otsustama, mida nad soovivad ja mida nad saavad teha äh, selleks, et äh, jõuda kokkuleppele nende kahe väga olulise majandus- ja poliitilise partneri vahel. nii et ootame ära järgmise nädala Santiago kohtumise ja siis ma annan teile uuesti aru äh, hetkeseisust aitäh! suur tänu, härra volinik ning äh, selle arutelu lõpetuseks on esitatud viis resolutsiooni ettepanekut ning me hääletame nende üle täna. arutelu selle päevakorrapunkti üle on käesolevaga lõpetatud ning mul on teile kaks teadet. esimene teade puudutab eh, Saksa eh, ametiasutuse eh, taotlust tühistada saadik Kreutzmanni saadiku puutumatus ning see suunatakse õiguskomisjonile edasise